selline kogemus, kus teist täiesti aru saadakse, kui te räägite emakeeles ja teid tõlgitakse. tänan. Eh, võtame arvesse teie kaebust ning võetakse kasutusele vastavad meetmed. kuid te juba selgitasite olukorda ning see kantakse ka kindlasti protokolli. ning eh, praeguse Eh, raporti hääletamine toimub täna kell kaksteist. härra Pööge raport. raportit hääletatakse eh, novembri teisel täiskogul. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ning eh, see on proua Värsle ja härra Eh, Rivelini raport, mis puudutab eh, ettepanekut vastu võtta Euroopa Parlamendi Nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohandatavate finantseeskirjade kohta. ning eh, kõigepealt saab sõna proua Kress. raatspräsident, härra komissar, liebe kolleegin und kolleegin, vereinfachung ist manchmal minister, president, volinik, me esitasime väga palju muudatusettepanekuid teema on väga keeruline ning loodetavasti saab, eh, suudame eh, kõik probleemid, mis eh, puudutavad personaliküsimust ja haldusküsimusi, kõik suudetakse lahendada. meil on vaja selgeid eesmärke, mis oleks läbipaistvad tegu on suure sammuga edasi, mis aitab meid lähendada kodanikele. kõigepealt sooviksin tänada kaasraportööri ning kõiki kolleege ja kõiki ametnikke, kes on meid aidanud. samuti sooviksin tänada Kristjan Sichelit ja sooviksin ta ühtlasi õnnitleda, sest ta sai lapse hiljuti sooviksin väljendada heameelt ähm, tulemuse üle ning äh, komisjon peab nüüd sammukese edasi astuma, et äh, hiljem astuda hiiglaslike sammudega edasi. ma arvan, et see oleks tõesti suurim äh, samm ähm, kodukorra lihtsustamiseks. me hääletame täna resolutsiooni ning juba alustasime eh, dialoogi nõukogu muudatusettepanekute osas. nüüd, mis puudutab fonde eh, ja mm, eelarve paindlikkust, eh, sooviksin tulla komisjoni poolt see definitsiooni juurde, mille me vastu võtsime. ma paluks, et need finantsvahendid äh, mitte, millega te tutvunud olete, et seda, selles osas samuti võetakse, defineeritakse fondide iseloomu, meil on olemas selged finantsvahendid, mis on otseselt seotud spetsiifiliste õigusaktidega. meil on vaja rääkida finantsvahendite kasutamist äh, Eh, ma sooviksin tänada eh, muide proua Brandet, teie Brandnerit eh, seoses selgitusega muudatusettepaneku sada seitsekümmend üks kohta, seal räägitakse õigusaktidest, mis on seotud spetsiifiliste sektoriaalsete küsimustega. samuti sooviksin öelda, et muudatusettepanekud kakssada seitsekümmend üks kuni kakssada seitsekümmend kaheksa, nendes me tegeleme äh, sellega, et me piirame eh, finantsvahendeid ja eh, võlga. me üritame teha kõik selleks, et komisjon tegeleks sellega, et eh, et komisjoni panus ei oleks lihtsalt erinevate fondide kokkukuhjamine, sest meie soovime, et need vahendid tõesti tooks ka lahendusi, mida kõige rohkem vaja on meil on vaja ka suuremat avatust. komisjoni veebilehekülg oleks avatum, et, et see, mis otsustatakse, oleks läbipaistvam, oleks hea ka see, kui komisjon teeks, oleks teinud selle ettepaneku, mitte meie. mina paluksin, et me hääletuses saaksime piisavalt suure häälteenamuse ja veel kord sooviksin tänada kõiki kolleege, ning mul on väga hea meel äh, tulevase dialoogi üle nõukoguga. loodetavasti saame niimoodi lahendatud ka kõik tehnilist laadi probleemid, aitäh! suur tänu, proua Kressle! ning äh, siin meid külastavad praegu Euroopa Majandusruumi parlamentide liikmed Norra, äh, Liechtenstein